Can we please start the meeting? I would like... alustagem palun koosolekuga, võtke palun istet. ma tahaksin tervitada kõiki teid siin pärast eh, suvepuhkust, ma loodan, et puhkus oli meeldiv, nagu te teate, siis meil on eh, koosolekud täna ja homme ja meie päevakord on päris tihe ja seetõttu ma alustaksingi viivituseta oma tööga kõigepealt äh, esimeseks päevakorra kinnitamine. ma tahaksin teile päevakorraga seoses teada anda ka seda, et äh, raportöörilt äh, saime me seoses punktiga kuus, mis on arvamuste vahetus Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta kohta, taotluse see päevakorrast täna maha võtta ning pidada maha arutelu selles küsimuses hiljem töödokumendi alusel, võime seda teha, äh, sellepärast et äh, ajaliselt äh, on see mõeldav. kultuurikomisjon võtab alles jaanuaris arvatavasti selle raporti vastu, mis tähendab seda, et me saame endale veidi rohkem aega lubada selleks, et seda dokumenti siin arutada niisiis, äh, kui te sellega nõus olete, siis äh, punkt kuus äh, on tänasest päevakorrast maha võetud ja kui te sellega kõik nõus olete, siis me võime päevakorra ka kinnitada. kui kõik sellega nõus on, siis liigume edasi päevakorrapunkti number kaks juurde, milleks on koosoleku protokolli kinnitamine, ähm, kahekümnendal juulil äh, kahe tuhande üheksandal aastal toimunud koosoleku protokolli kinnitamine, siis äh, protokoll on laiali äh, jaotatud ning need on vastu võetud siis, kui keegi nende kohta kommentaare meie koosoleku ajal täna ei esita. nüüd päevakorrapunkt number kolm, Regionaalarengu Komisjoni kahe tuhande kümnenda aasta koosolekute ajakava projekti vastuvõtmine. me saime Ähm, äh, komisjoni esimeeste konverentsilt äh, vastavasisulise dokumendi ja võib-olla te ei tea, et äh, selle dokumendi valmistab ette ähm, üksus esimeste konverentsi ähm, juhatuse alusel ning võetakse arvesse erinevaid ettepanekuid ning äh, nagu te näete, siis äh, meil äh, on planeeritud üksteist koosolekut, need on kas esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval. üldiselt on tegemist kahe poolepäevase koosolekuga, välja arvatud veebruaris, kus meil on vaid lühike poolepäevane koosolek ning ka oktoobris ja novembris on olukord erandlik. seal on pikemad koosolekud kolme ja poolepäevased. see on nüüd ettepanek kas keegi on sellele vastu? kui jah, siis tõstke palun käsi. tundub, et äh, kellelgi midagi selle vastu ei ole ja seega me võime selle äh, projekti vastu võtta. nüüd me võime äh, liikuda edasi punkti number neli juurde, mis on esimehe teadaanded ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et kahekümnendal juulil toimus meil koordinaati-, koordinaatorite kohtumine pärast komisjoni kohtumist ning koordinaatorid olid nõus ettepanekutega, mida ma tahaksin teile esitleda ja mis on nüüd esitatud komisjoni heakskiitmiseks. kõigepealt, mis puudutab punktide jagamise süsteemi fraktsioonidele ja raportitele ja arvamustele, koordinaatorid leppisid kokku, et praegune punktide jagamise süsteem, mis, nagu te teate, põhineb Tonti meetodil, jääb alles äh, seniks, kuni koordinaatorid tulevastel koosolekutel äh, selle teema juurde tagasi pöörduvad ja seda arutavad ja muuta otsustavad. niisiis, koordinaatorid on otsustanud tulevikus selle teema juurde vajaduse korral tagasi pöörduda. mitte ükski fraktsioon, kellel paluti muudatusi äh, esitada, ei ole neid äh, esitanud ja see tähendab seda, et muudatusi ei ole ette näha. teine küsimus, äh, mida arutati ja mille osas tegid koordinaatorid ka ettepaneku, puudutab raportite jagamist. meil äh, on olnud kaalumisel järgmised äh, raportid, kõigepealt äh, Madeira ja Assooride kohta, mis äh, anti kuue fraktsioonile, teine puudutab Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta struktuurifondide üldmäärust ning see anti sotsialistidele ja demokraatidele, kolmas puudutab Euroopa Regionaalarengufondi määruse muutmist ning see anti Euroopa Rahvapartei fraktsioonile ning siis oli ka arvamuste jagamine. koordinaatorid leppisid kokku jagama kahe tuhande kümnenda aasta eelarve arvamuse mis puudutab Euroopa Liidu solidaarsusfondi ja sellekohast arvamust, eh, eh, siis koordinaatorid leppisid kokku, et eh, eelarvekomisjonile saadetakse kiri selle kohta. kolmas küsimus, mida arutati, puudutas nõukogu otsust seoses Euroopa vabatahtliku töö aastaga ning see anti Roheliste fraktsioonile ja koordinaatorid äh, ütlesid, et nad informeerivad meid ka võimalikult kiiresti nende isikute nimedest, kes hakkavad raportite ja arvamuste kallal tööd tegema. ja äh, koordinaatorid arutasid ka veel neljandat küsimust ning nad on seotud kuuenda seadusloomeperioodi äh, poolelioletava küsimustega ning seitsmenda seadusloomeperioodi äh, jooksul eesootavate küsimustega ning koordinaatorid äh, leppisid kokku, et need pooleliolevad küsimused on midagi, mida tuleb arutada ja mille osas kokkuleppele jõuda enne septembri lõppu ja tehti ka ettepanek, et tänane koosolek kolmandal septembril peaks olema selline, kus, kui võimalik, võetaks vastu ka äh, dokument meie seisukohaga nendes küsimustes ning äh, lepiti kokku ka, et kui see nii olema ei saa, siis me lepime kokku kirjalikus menetluses selle kirja koostamiseks äh, selle dokumendi koostamiseks, aga ma tahaksin öelda, et kahekümne seitsmendal juulil parlamendi president saatis kirja kõikidele komisjoni esimeestele ja äh, palus, äh, et äh, kolmapäevaks, üheksandaks septembriks esitaksid komisjoni esimeeste konverentsile ülevaate ole, olevatest asjadest vastavalt kodukorra artiklitele, mis selle kohta käivad. Äh, tuleb öelda ka, et komisjonidele see otseselt kohustuslik ei ole, komisjonid võivad kasutada seda screening'u protsessi äh, selleks, et äh, aidata kaasa üleüldisele prioriteetide ja algatuste ülevaatamisele selle parlamendi ametiaja alguses selleks, et tulla vastu parlamendi presidendi poolsele palvele, on sekretariaat koostanud äh, kirja projekti, mis koosneb kahest osast, esimene osa sisaldab informatsiooni äh, poolelioletava küsimuste kohta, äh, see osa on küsim-, see osa on kohustuslik ja me peaksime sellele vastuse esitama üheksandaks septembriks ning selles kirjas on ka teine osa, mis on seotud mittekohustuslike elementidega ja äh, selle võib siis lisada esimesele osale ja saata koos esimese äh, osaga äh, presidendile. kui meil aga rohkem vaja on, me võime selle, rohkem aega vaja on, siis me võime selle teise osa saata presidendile ka veidi hiljem. ma tahaksin öelda, et koordinaatorid arutavad seda kirjaküsimust pärast komisjoni kohtumise lõppu ning see jagatakse kõikidele saadikutele homme enne arutelu algust laiali. ning eh, viimane küsimus, mida arutati ning mille osas koordinaatorid kokkuleppele eh, jõudsid juulikuus, on seotud eh, uue voliniku kuulamisega. koordinaatorid leppisid kokku lihtsamas ametisse nimetamise menetluses äh, Äh, mille osas lepiti ka üheksandal juulil kokku. niisiis, nagu te teate, siis meil tuleb pooleteisttunnine arvamuste vahetus ka täna äh, algusega kell neli ning äh, selle Äh, arvamuste vahetuse käigus saavad koordinaatorid esmalt äh, esitada küsimusi äh, kandidaadile ning siis laieneb arutelu kogu komisjonile ning siis pärastpoole toimub koordinaatorite koosolek täna selleks, et hinnata kogu seda protsessi ja kokkuvõte sellest kõigest tehakse kirjas, mille komisjoni esimees peab saatma presidendile Need olid siis küsimused, mida koordinaatorid juulikuus arutasid ja kui keegi liikmetest ettepanekute osas vastuväiteid ei esita, on need ettepanekud, mida koordinaatorid tegid, ka vastu võetud siin komisjonis. tundub, et keegi midagi öelda ei taha ja seetõttu ma arvan, et me saame olla nõus sellega, et koordinaatorite poolt ette pandu on komisjoni poolt ka vastu võetud. ja nüüd liigume edasi päevakorrapunkti number viis juurde, mis on hääletus ja nagu te teate, siis me hääletame kahe tuhande kümnenda aasta eelarvet, kolmandat jagu ja ma tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et juulikuus me arutasime sekretäriaadi poolt koostatud dokumenti ja me leppisime kokku muudatusettepanekute esitamise tähtajas ja ma tahaksin öelda, et tähtajaks oleme me saanud äh, kaheksateist muudatusettepanekut ja me hääletame äh, neid äh, täna. me peame öö, ähm, oma hääletuse tulemused eelarvekomisjonile edastama enne nende homset hääletust. ja ma tahaksin teile ka öelda, et äh, meil on olnud äh, tekstimuudatusi, meil on olnud üks tekstimuudatus, oli veel üks muudatus, äh, mis võeti tagasi aga see küsimus, mis tõstatati selles muudatusettepanekus, mis tagasi võeti, ei vasta eelarve muudatusettepanekute filosoofiale aga ma ütlesin, et me tõstatame selle küsimuse ja räägime sellest oma tööprotsessi käigus lähematel kuudel. ja siis olid eelarvemuudatused ja nende osas ma tahaksin teile teada anda, et kaks muudatusettepanekut on tagasi võetud, need esitas härra Alfonsi ning meil oli üks muudatusettepanek, mille esitas härra Pove ja ka Mr Alfonsi, härra Alfonsi Äh, mis ei äh, kuulu äh, regi komisjoni pädevusse, aga teie peate mm, selle üle loomulikult ise otsustama. ma arvan, et olles ära kuulanud selle informatsiooni ja kui kommentaare ei ole, võime liikuda edasi hääletuse juurde põhimõtteliselt on äh, minu ettepanek selline, et äh, me hääletame käte tõstmise läbi, aga võib juhtuda, loodetavasti mitte, aga võib juhtuda, et hääletamise käigus äh, kerkib esile vajadus hääletust kontrollida ja siis me peame seda tegema elektrooniliselt ja Miguel tuletas mulle meelde, et me peame praegu kontrollima, kas elektrooniline süsteem ka töötab või mitte Te ütlete, et hääletamine on alanud, kõik hääletavad, siis on hääletamine lõppenud ja me vaatame, milline on hääletustulemus niisiis, me teeme proovi. ma tean, et äh, siin on väga palju kolleege, kes on äh, siin parlamendis esmakordselt äh, Ehm, Strasbourgis me küll eh, kontrollisime elektroonilist hääletussüsteemi, võib-olla mõned selle unustanud ja me peame seda uuesti tegema ja me seletasime nüüd, kuidas seda teha. niisiis, eh, hääletus on nüüd alanud. annan nüüd teile sõna. ja ma tuletan teile meelde, kuidas see käib. kõigepealt eh, vasakpoolne nupp on jah teine vasakpoolne nupp on ei ja kolmas on erapooletu. hääletamine on nüüd alanud, kui te nüüd hääletate, siis me näeme, kui palju inimesi hääletab. pange kaart sisse Against. Okay. Yes, uh, I repeat the first. kordan. esimene vasakpoolne nupp on poolt ehk siis jah. keskmine on erapooletu ning parempoolne nupp on vastu. ja nüüd ma sulgen hääletuse. avan selle uuesti. Äh, nüüd on hääletamine alanud, kõik võivad hääletada hääletamine on lõppenud. kas kõik on hääletanud? nüüd on hääletamine lõppenud. ja nüüd on tulemused ekraanil. Äh, nüüd me teame, et kui on vajadus elektrooniliselt äh, hääletada, saame me seda ka teha. suur aitäh teile, vabandan selle väikese kõrvalepõike pärast If, if I could, we are moving to the first vote, which is esimene hääletus siis muudatusettepanekud tekstile. meil on muudatusettepanek äh, lõikele kolm härra Tixeralt, kes on poolt kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. aga sooviti siiski kontrollida seega elektrooniline hääletus, hääletus on alanud Uh, uh, kas kõik on hääletanud? kõik on hääletanud, jah? hääletus on siis lõppenud. ja nagu näha, on see vastu võetud. nüüd eelarvelised muudatusettepanekud. nagu ma ütlesin, siin on kaks härra Alfonsi muudatusettepanekud on tagasi võetud, kuus, kuus, viis, kuus ja ja üks, üks muudatusettepanek ei ole meie regikomisjoni pädevuses. aga nüüd ülejäänud muudatusettepanekud siis kuus, kuus, viis, üheksa kuni kuus, kuus, viis, kaheksa, neid saaksime, kui te vastu ei ole, koos hääletada aa, siiski te olete vastu, niisiis. Läheme edasi ühe muudatusettepaneku korraga. ja ainult seda viimast, kuus, kuus, viis, kaheksa tuleks eraldi hääletada Krell, could you, eh, Constanze, could you please repeat the eh? kas te kordaksite, palun? me peaksime eraldi hääletama ainult muudatust kuus, kuus, viis, kaheksa aga ka ülejäänud siiski ei soovita koos hääletada, niisiis hääletame kõiki muudatusi eraldi. esiteks kuus, kuus, viis, üheksa. kes on poolt? see on vastu võetud, aga ma pean ikkagi küsima, kes on ka vastu. ja erapooletud. vastu võetud seega muudatus kuus, kuus, kuus, üks. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud kuus, kuus, kuus, kaks poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud kuus, kuus, kuus, kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kuus, viis, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kuus, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kuus, kuus, üheksa poolt. vastu. parem oleks, kui me ei, kui me kontrollime seda, me ei ole päris kindlad. hääletame siis muudatust kuus, kuus, kuus, üheksa. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üheksa poolt, seega vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, kolmteist vastu, üks erapooletu vastu võetud. muudatus kuus, kuus, viis, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, kuus, viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kuus, viis, kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek Roheliste fraktsioonilt, kuus, kuus, viis, seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, kuus, kaheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, kuus, kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kuus, kuus, seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, kuus, viis, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu. niisiis, teie ei reageerinud kuidagi muudatusele kuus, kuus, kuus, null, see ei peaks olema meie komisjoni pädevuses üldse härra Alfonsi soovis sõna. me esitasime selle muudatusettepanekuga koos Jose Boveega, äh, et vastu astuda neile keerulise, keerulisele olukorrale, mis on tekkinud Euroopa lõunapiirkondades seoses äh, tulekahjudega, me leiame, et Euroopa Liit peaks esitama, äh, leidma lisavahendeid selleks, et tagajärgedega võidelda ning teie nõudmises ei ole ja selgeks see, milline komisjon on kompetentne komisjon, kui see ei ole mitte regionaalarengu komisjon, siis milline komisjon on äh, see, kes selle küsimuse eest vastutab? Yes, Konstantse Krell. Konstantse Krell. jah, me peame olema solidaarsed ning eraldama ka rahasid kõik on ju sellega nõus, aga see peab lä-, äh, minema korralikult läbi Solidaarsusfondi, mitte kahe tuhande kümnenda aasta eelarve. loomulikult on see äh, sooviavaldus üllas, aga see peab minema läbi korralike kanalite, ma toetan esinaist selles osas, et äh, me ei, et see ei kuulu meie pädevusse ning sellega peaks tegelema Solidaarsusfond, suur tänu. I um, appreciate very much uh, ma hindan vägagi mõlema kolleegi kommentaare. ma mõistan härra Alfonsi muret. ma teeksin ettepaneku, et me hääletaksime seda muudatusettepanekut. kuigi see ettepanek võidakse maha hääletada homsel hääletusel, aga see on meie poliitilise mureavaldus seoses mõningate kolleegide murega nendes piirkondades, mida, millest te rääkisite. niisiis hääletame siiski muudatust kuus, kuus, kuus, null. Yes, this uh, Chairman, I, I would like to support what Madam ma tahaksin toetada proua Kreli poolt öeldud. see asi puudutab solidaarsusfondi. loomulikult ma toetan seda mõtet, et Euroopa Liit peaks kuidagi aitama toda Euroopa piirkonda. aga Rahvapartei arvab, et see, seda ei peaks arutama kahe tuhande kümnenda aasta eelarve raames me peaksime pigem äh, rääkima sellest solidaarsusfondi äh, raames, mitte praegu. The, the, the... ma ei soovi seda arutelu nüüd pikemaks venitada. ma saan aru, et see muudatusettepanek ei puuduta solidaarsusfondi. see on äh, laiem ning see võib-olla kuulub rohkem põllumajanduskomisjoni pädevusse kui meie omasse kui te nõuate, siis me võime ju hääletada, aga alati on oht, et selline ettepanek ka läbi kukub. mulle tundub, et solidaarsusfond äh, ei ole seotud selle ähm, muudatusettepanekutega, selle muudatusettepanekuga, mis esitati, ma leian, et sellega peaks tegelema tegelikult põllumajanduskomisjon mulle tundub see täiesti ilmselge olevat, meie lihtsalt peame seda, oma komisjoniga seda eh, küsimust toetama, seda We prob-, we probably shouldn't mix, if I can say we shouldn't me ei tohiks segamini ajada oma erinevaid vahendeid, mis meie käsutuses on keegi soovis siin veel sõna, jah, teil on selleks võimalus, aga ma sooviksin selle arutelu võimalikult kiiresti lõpetada. kaks kolleegi on vägagi vastu sellele ettepanekule. minu ettepanek on siiski hääletada. aga kuulake ära siis ka viimase kolleegi argument. härra Kudmanis. paar sõna. täna eelarvekomisjonis, mille liige ma olen, arutasime me pikalt sotsiaalfondi kasutamist. mis puudutab näiteks neid tulekahjusid ja ka maavärinat Itaalias. solidaarsusfondist on siis juttu. me ei peaks tegelikult siin neid muudatusettepanekuid tegemagi I, I heard uh, most of the colleagues who were, I mean all the colleagues who were commenting. Mm, suurem osa kommenteerinud kolleegidest on vastu. nii arvavad vist ka suurem osa ülejäänud kolleegi, kolleege seetõttu ärgem hääletagem muudatust kuus, kuus, kuus, null, sest see ei kuulu meie komisjoni pädevusse. niisiis, lõpphääletus selle teeme elektrooniliselt. nüüd me kõik oskame ka seda, nii et hääletus on nüüd alanud, lõpphääletus hääletus on siis alanud. nii et hääletus on lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, mis tähendab seda, et kõik, kogu muudatuste pakett võeti vastu ja me oleme selle küsimuse lõpetanud. see on punkt number viis, nagu te mäletate, punkt number kuus mis puudutab vabatahtlikkuse küsimust, võeti tagasi, nii et me võime nüüd, võime nüüd katkest-, meil on nüüd kakskümmend minutit aega, sest härra Zametski äh, tuleb meiega mõtteid vahetada täpselt, vahetame täpselt kell neli, nii et me teeme nüüd pausi kuni kella neljani. aga me alustame kell täpselt kell neli. tänan. But, but if, if, if we vote, just to understand yeah. fully.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 Uh, kallid kolleegid, alustagem siis koosolekuga taas. Äh, palun võtke istet, äh, siis saame ka edasi minna. nagu te teate, siis äh, nüüd algab meil arvamuste vahetus regionaalpoliitika voliniku kandidaadi Pavel Slometškiga. ma tervitan härra Slometškit poola keeles mul on väga hea meel teid siin äh, meie koosolekul äh, tervitada. nagu te kõik teate, aga tuletaksin sellegipoolest teile meelde, et võttes asjaolu arvesse, et praeguse komisjoni kaks volinikku on äh, lahkunud komisjonist ja liitunud Euroopa Parlamendiga, pani esimeste konverents juulikuus, äh, üheksandal juulil täpsemalt paika korra, äh, mille kohaselt äh, volinikud tulevad komisjonidesse ning sellepärast on ka härra Sametški siin regikomisjonis arvamuste vahetuse läbiviimiseks. nagu ma eelnevalt juba ütlesin, koostatakse hinnang sellele arvamuste vahet, hääletusele ja see edastatakse esimehe poolt ähm, ja seda arutavad ka koordinaatorid. ma annaksingi nüüd sõna kohe äh, volinikule Pavel Sametškile ja palun tal äh, teha lühike sissejuhatus. aitäh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad mul on väga hea meel siin selle komisjoni ees olla, äh, selle komisjoni ees, äh, mis huvitub äh, kahest küsimusest, millega mina olen oma erialase karjääri jooksul pidevalt tegelenud, Euroopa integratsioon ja majandusareng. mul on kakskümmend kaheksa aastat kogemust avaliku halduse vallas, ma olen olnud asefinantsminister ja riikliku abi koordinaator Äh, ja ma olen olnud äh, Keskpanga juhatuse liige ning pidanud teisigi ameteid ja seetõttu ma arvan, et ma olen valmis äh, ja pädev täitma ülesandeid, millega regionaalpoliitika volinik peab toime tulema. ma arvan, et regionaalpoliitikat tuleb mobiliseerida selleks, et võita üle-euroopaline majanduslangus praegu on väga keerulised ajad, on finantskriis ja majanduslangus ning need on näidanud, kui haavatav ja ebajärjepidev võib olla majanduskasv ning kui olulised on äh, institutsioonid selleks, et majanduskasvu tagada. arvatakse, et kriis mõjutab eelarvet negatiivselt paljudes Euroopa Liidu riikides ja äh, raskendab kohalike ja regionaalsete valitus, valitsuste võimet äh, avalikke hüvesid pakkuda. aga samas see kriis pakub ka uusi võimalusi selleks, et viia läbi vajalikke strukturaalseid meetmeid ning äh, tulla välja uute poliitiliste vahenditega muudatuste ellurakendamiseks. Äh, kuuendas äh, eduraportis Äh, räägitakse, et investeeringud, äh, innovatsioon on ääretult oluline. kriis äh, näitab, et piirkondlikud majandused on väga olulised muudatuste rakendamisel me peame tagama selle, et äh, ühtekuuluvuspoliitika raamistik pakuks äh, võimalusi äh, suurendada siseriiklikku nõudlust lühiajalises perspektiivis ning aitaks saavutada pikaajalisi investeerimiseesmärke. lisaks sellele tuleb kohapealset rakendamist parandada ja selleks on võetud vastu erinevaid seadusloomelisi ja mitteseadusloomelisi meetmeid Euroopa majanduse taastamise kava raames ma ei hakka neid üksikasjalikult kõike välja tooma, toon ainult mõned kõige olulisemad välja. kõigepealt äh, lisa ähm, eelfinantseerimine ehk siis avansilised maksed ähm, summas kuus koma kakskümmend viis miljardit eurot, teiseks ähm, kiirenda vahemaksete tegemist suurtele projektidele ning kolmandaks äh, ähm, finantsinstrumentide kasutamise lihtsustamine ja neljandaks tuleb tegeleda äh, energiatõhususega ja taastuvate energiaallikate kasutamisega äh, elamude vallas ähm, on võetud äh, kasutusele ka mitmeid mitteseadusloomelisi meetmeid ähm,. Jasperi ähm, vahendiga on võimalik suuri projekte ellu viia äh,, Jeremy aitab äh, Äh, tagada äh, mm, VKE-dele äh, paremad võimalused. ning Euroopa Komisjon esitleb Euroopa Parlamendis kahe tuhande kümnenda aasta teisel poolel nende meetmete rakendusaruannet ähm, kahekümne teisel juulil komisjon võttis vastu uue ettepaneku, millega parandatakse üldmäärust. see uus äh, ettepanek äh, sisaldab erinevaid äh, meetmeid, mille eesmärgiks on veel parandada ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise parandamist koha peal. koos volinik Spiilaga Eh, teen ma tööd selleks, et eh, parlamendiga ja nõukoguga tihedalt koostööd teha selleks, et eh, selle ettepaneku osas võimalikult kiiresti otsus vastu võetaks. aga lihtsustamine ei tähenda lohakust, kõik kõik äh, ettepanekud äh, tulevad enne arutlusele Olafiga ja Euroopa Kontrollikojaga äh, ja audiitoritega selleks, et tagada hea finantshaldus. ma tahaksin teile kinnitada seda, et praegusel hetkel on struktuurifondide rakendamises väga suur veamäär ja see on suur probleem, millega tuleb tegeleda. see määr on kõrgem kui muudes valdkondades ja see on olukord, mida tuleb parandada. ja sellega seoses ma vaatan, kuidas viiakse ellu tegevuskava, mis võeti vastu eelmise aasta veebruaris Äh, seoses äh, komisjoni järelevalve rolliga. aga nüüd ma tahaksin rääkida ühtekuuluvuspoliitika äh, tulevikust. see on viimastel aastatel arenenud selleks, et nõudmistele vastata, on toimunud paradigma muutused ja püütakse avada arengupotentsiaali. ma tahaksin tänada oma eelkäijat suurepärase töö eest, mis ta on ära teinud eh, ning selle eest, et ta on pannud paika suunad poliitilisteks aruteludeks tulevikus. ning eh, aprillis eh, Marinske Lasnes, regionaalpoliitika ministrid koostöös selle komisjoni esindajatega rääkisid poliitika tulevikust ja äh, maikuus äh, järgnes sellele Paeka raporti äh, avalikustamine ning maikuus oli ka kuues eduaruanne, kus räägiti territoriaalsest ühtekuuluvusest. ma leian, et ühtekuuluvuspoliitika peaks tegema kõik selleks, et tulla toime kahekümne esimese sajandi väljakutsetega. ma tahaksin eriti rõhutada siin nelja valdkonda, mis on olulised. kõigepealt on Euroopa Liidul vaja Äh, väga tugevat piirkonnapõhist arengupoliitikat. ühtekuuluvuspoliitika on äh, alates sellest ajast, kui ta loodi, ähm, püüdnud tagada selle, et Euroopa majanduslik integratsioon teenis kõigi huve see integratsioon, äh, mille ajendiks on ühtne turg, saab toimida ainult siis, kui kõik saavad sinna panustada ja kõik saavad sellest ka kasu Äh, võttes arvesse neid väljakutseid, millega me silmitsi seisame, on meil vaja rohkem kui kunagi varem äh, vabastada inimeste ja piirkondade potentsiaali. ühtekuuluvuspoliitika panustab äh, Euroopa Liidu võtmeprioriteetidesse. selleks, et võimalikult palju saavutada, on vaja ühtekuuluvuspoliitika rahastamisest eh, suur osa suunata Euroopa Liidu põhiprioriteetidesse. see võimaldab eh, meil keskenduda tõhusamalt eh, avalike hüvede ja teenuste pakkumisele ja seda integreeritud moel. ühtekuuluvuspoliitika mängib ka olulist rolli regionaalse ja kohalike mm, otsustajate mobiliseerimisel teiseks fokusseerimist, fokusseerida on vaja tulemustele. Äh, Ekspost hinnangud näitavad, et äh, liikmesriigid ei ole siiamaani äh, piisavalt keskendunud poliitika tõhususele ja ma kavatsen jätkata läbirääkimisi liikmesriikidega selleks, et vaadata, kuidas oleks võimalik poliitika tulemuslikkust parandada. tulemusele keskendumine ja tõenditepõhisele poliitikale suundumine on väga oluline. järgmiseks on vaja operatsionaliseerida territoriaalse ühtekuuluvuse mõistet. Äh, praegusel hetkel ei ole küll äh, kindlaks määratud definitsiooni, aga äh, territoriaalse ühtekuuluvuse alased arutelud on välja toonud küsimused, millele tuleb keskenduda, kuidas oleks võimalik kohalikku arengualgatusi paremini ellu viia, nagu näiteks Urban või Leader ja kuidas kaasata rohkem mm, kohaliku ja piirkondliku tasandi osalejaid oma tegevustesse. millised uued indikaatorid ja statistilised andmed tuleks välja töötada selleks, et paremini piirkondlikku dünaamikat hõlmata, need on olulised küsimused. ja nüüd saavutamismehhanismid ei ole piisav see, et ühtekuuluvuspoliitikat efektiivselt ellu rakendatakse. ma tahan rõhutada seda, et see kõik peab äh, austama kulutuste seaduslikkuse ja regulaarsuse põhimõtet. ma olen veendunud, et kontrolli- ja haldussüsteem, mida reformiti praegusel perioodil äh, ning äh, et, et see on oluline ja toob meile kasu ka tulevastel aastatel see vähendab iga-aastast veamäära ja aitab meil probleemidega toime tulla. aga me peame püüdma äh, vähendada halduskoormust äh, kasusaajatele ja rakendusorganitele, me peame tagama selle, et Euroopa Liidu eelarvet äh, õigesti kasutataks. Lissaboni lepe võib anda meile võimalust selgitada, millised on komisjoni ja liikmesriikide vastutusalad eelarve elluviimisel ähm, reeglid ja menetlused peaksid olema miinimumiks selleks, et äh, saavutada äh, poliitika eesmärgid. Äh, oluline on vähendada ebakindlust rakendusorganitele ja selleks tuleb teha koostööd komisjoni ja liikmesriikide vahel selleks, et tagada, et õiguslik selgus oleks võimalikult täpne kõikidel tasanditel. ja ma tahaksin lõpetuseks tuua välja järgnevate kuude põhiprioriteedid meie esmane prioriteet on äh, jõuda kokkuleppele üldmääruse muudatuste osus, osas ähm, nii mina kui Regio peadirektoraat äh, oleme valmis seda teemat siin komisjonis arutama. teiseks, me tahame jätkata arutelu tulevase ühtekuuluvuspoliitika ähm, osas äh, eelarve ülevaatamise kontekstis ning sügisel tahan ma äh, dokumendi ka selles osas äh, avaldada, mis põhineb äh, Fabrizio Barca tööl ning OECD tööl ning vastavate muude dokumentide põhjal on see samuti koostatud. ning lõpetuseks tahaksin öelda, et ma tahan kindlasti teha tööd arutelude kallal, mis puudutavad EXPO-st hinnanguid ning äh, kindlasti peame silmas äh, seda, millega on äh, alguse teinud juba viies ühtekuuluvusraport ja muud vastavad dokumendid selles vallas, aitäh! suur tänu! arutelu alguseks saavad sõna koordinaatorid, aga kõigepealt tahaksin ma siin tervitada Luk van den, van den Brandet, regioonide komitee presidenti, tere tulemast ning ma tervitaksin siin ka kõiki kolleege, kes on meiega ühinenud, kuid kes töötavad teistes parlamendikomisjonides. ning te olete võib-olla tähele pannud, et äh, meid parasjagu nii-öelda veebstriimitakse, ehk siis seda üritust kantakse üle internetis. ning äh, teid ka filmitakse, seega võtke seda arvesse meil on piisavalt äh, aega aruteluks, aga aeg on siiski ju piiratud, niisiis koordinaatorid, palun piirduge nelja minutiga. ma ei teagi, kes teist esimesena sõna saab. Jan Olbricht. ning siis Konstantin. Yes, Mr Commissioner, I, let me say härra volinik, ma räägin paar sõna ka oma emakeeles, teie emakeeles. härra volinik, ma tean, et äh, Euroopa Parlamendi kaader on muutunud ning väga meeldiv on nüüd teid siin volinikukandidaadina näha ma arvan, et meil on täna meeldiv kohtumine teiega, ma olen, ma olen teiega juba aastaid meeldivalt koos töötanud, ma tean teid öö, ähm, oma varasemast elust väga hästi. nüüd lülitun ümber pigem inglise keelde, siis on kõigil parem aru saada. paar küsimust poliitilist kõigepealt. härra volinik milline äh, saab olema ühtekuuluvuspoliitika kriisi mõju tulevikule? kas äh, ühtekuuluvuspoliitika muutub või ka hakatakse seda kasutama lihtsalt instrumendina rasketel hetkedel? kas on ka oht, et tulevikus seda poliitikat hakatakse piirdama, piir, piirama, eriti netomaksjate puhul? milline on teie arvamus? sest see, mida teie ja meie järgmistel kuudel ette võtame, mõjutavad tulevikku otseselt. teine väga lühike küsimus. mida te arvate voliniku rollist? ma tean, et te rääkisite juba sellest, milline on voliniku roll vastavalt aluslepingutele, aga milline on voliniku ja komisjoni roll selles poliitikas, millist rolli peaks nad mängima, kas järelvaataja või aktiivse partneri rolli? ning siis üks tehniline küsimus. kuidas te kavatsete kaitsta komisjoni järgmiste kontrollikoja rünnakute eest? kui nad räägivad jällegi rahade valest kulutamisest. viimastel aastatel töötasime meie siin komisjonis äh, volinikuga väga tihedalt koos ning sageli kaitsesime me komisjoni ettepanekuid. ning kui on võimalik Äh, siis andke meile natukene ka infot, millised on nõukogu reaktsioonid selle muutuse kohta. võib eeldada, et kõik liikmesriigid ei ole päris rahul teie ettepanekutega. suur tänu, Konstantin Sekrel, sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua esimees, härra Zametski ma pole teiega varem küll kohtunud, aga teie CV on vägagi muljetavaldav. aga keskpankuri roll on ühtekuuluvuspoliitiku juhi rollist vägagi erinev. niisiis, mul on paar küsimust. Te ütlesite väga õigesti, et struktuuripoliitika on oluliseks vahendiks kriisiga kriisist jagusaamisel teil on täiesti õigus ning me oleme valmis teid toetama selles. aga ühtekuuluvuspoliitika ei tähenda ju ainult seda. niisiis, öelge paar sõna oma öö, järgmiste kuude rolli kohta öö, struktuuripoliitikas, võttes arvesse keerulisi majandustingimusi. Te mainisite, et territoriaalset ühtekuuluvust. kas te kavatsete koostada sügisel ka selle kohta mingisuguse dokumendi? ning kas see peaks siis ka näitama, milline territoriaalne ühtekuuluvus äh, see definitsioon tulevikus saab olema? parlament eeldas, et äh, rohelises raamatus on vähemalt mingisugune üldine definitsioon sisse kirjutatud, aga seda meieni jõudnud ei ole. kas te kavatsete midagi sellist ette võtta? Te mainisite Parkeri raportit. ja ma olen rahul sellega, et te äh, asute tegelema pal-, mõnede algatustega seal raportis ning äh, et äh, töögrupp hakkab tegelema ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. selle töögrupi osas on kõiki institutsioone peale parlamendi mainitud. kas te arvate, et moodustatakse selline töögrupp ning äh, kui see moodustatakse, siis kas sinna kaasatakse ka parlamendisaadikuid? ja nüüd viimane küsimus milline peaks olema teie koostöö meie komisjoniga? me ei peaks olema ainult toetav organ, meie koostöö peaks olema pigem aktiivsem. minevikus on parlament sageli komisjoni toetanud ning me oleme võitluses nõukoguga olnud liitlased. kas te näete ka tulevikku sellisena, kuidas te kavatsete seda kujundada? Need olid sellised esialgsed küsimused teile loodetavasti pikemas perspektiivis saame me seda küsimust süviti lahata. võib-olla korraldame mingisuguse uue kuulamise selleks. suur tänu. Äh, ALDE fraktsiooni nimel äh, proua Manescu. komissar, în primul rând äh, vreau să vă felicit. suur tänu, härra volinik. kõigepealt ma sooviksin teile õnne soovida teie sellest, et, et sellele ametipostile valiti kui teie esitlust kuulates ma mõtlesin, et meie koostöö kindlasti saab olema võimalikult äh, positiivne ja saame võimalikult palju ära teha regionaalarengu jaoks tulevikus. nüüd teie seisukohad vajaduste kohta pidada tihedama dialoogi liikmesriikidega on kahtlemata väga tervitatav. tuleb arvesse võtta vaja suutlikkust äh, efektiivsemalt ära kasutada fonde ning äh, samuti ka ühtsuspoliitikat tõhustada. mul oleks teile kaks küsimust, esimene neist oleks järgmine. kas äh, komisjonil on juba selge nägemus sellest, millised regioonid on kõige raskemini tabatud majanduskriisi poolt? kas on olemas juba selge ülevaade neist piirkondadest ja kuidas on kriis neid tabanud? kas te olete juba välja töötanud lisameetmed, mida oleks võimalik kasutusele võtta selleks, et parandada olukorda ning äh, lahendada äh, probleeme, mis äh, neid piirkondi on tabanud? ning minu teine küsimus. see puudutab meetmeid, mida te soovite kasutusele võtta selleks, et võimaldada võimalikult kiire lägi, ligipääs fondidele neile, Eh, liikmesriikidele, mida on tabanud kõige suuremad katastroofid. kas te olete seda aspekti arutanud, kas te olete juba arutanud, milliseid meetmeid kasutusele võtta selleks, et neil liikmesriikidel oleks võimalikult kerge eh, ligipääs Euroopa fondidele? tänan teid tähelepanu eest ja kinnitan teile meie eh, ALDE fraktsiooni suurt koostöövalmidust. And... suur tänu ning roheliste eest saab sõna härra Francois Alonso suur tänu teile, proua esinaine. härra volinik, me soovime teile kõike head. me soovime, et meie koostöö komisjoni ja parlamendi vahel tuleks võimalikult äh, positiivne. mul oleks teile kolm küsimust. esimene puudutab vormilisi aspekte, nimelt parlamenti kaasotsustusõigused laienevad ja sellega seoses oleks ilmselt vaja teha eh, tihedamad koostööd. mina eh, tahaks teada, milliseid töömeetodeid kavatsete te kasutusele võtta ja kas te, need eh, uued tööplaanid ka kirjalikku kajastust leiavad? teiseks, meie leiame, et äh, kokkulepe ja koostöö oleks võimalikult tihedad, sest äh, ainult nii on meie tegevus tõeliselt kasulik. nüüd äh, sisulisi küsimusi. Te ütlesite, et tuleb vabastada kasvupotentsiaalid erinevates piirkondades. kuid majanduskriisi käigus oleme näinud, et majanduskasv on pigem olematu, pigem majandused kahanevad meie sooviksime, et Euroopa Liit tuleks oma regionaalpoliitika kreedode tagasi, mis äh, oli siis äh, solidaarsus. ja me jätaks äh, suure liberaalsuse ja konkurentsi pisut kõrvale, sest me ei ole sugugi veendunud sellest, et majanduskasv on ainus lahendus kriisile, me leiame, et majandusele tuleb hakata teisest seisukohast lähenema. ning nüüd teine küsimus, mis on seotud kliimamuutuste ja kliima soojenemisega. ÜRO võttis vastu raporti, milles äh, ta täpsustas et, et kaheksakümmend protsenti äh, tegevusest, mis kahjustab kliimat, toimub äh, piirkondlik avalikes üksustes. kas eh, see, kas oleks teie arvates võimalik piirkondi paremini kaasata selleks, et võidelda paremini kliimamuutuste vastu? ja kas ka meie eh, regionaalpoliitika peaks olema rohkem sellele suunatud? suur tänu ja Euroopa konservatiivide reformide eh, nimel saab, reformistide nimel saab sõna härra Plasak. suur tänu äh,, härra volinik proua eesistuja, mul on väga hea meel selle üle, et me saame täna teiega aru pidada regionaalpoliitika küsimustest meie komisjonis. tahaksin kõigepealt väljendada oma rõõmu ja rahulolu. et ja selle üle, et teie näete probleeme enam-vähem samades valdkondades, kus meiegi. loomulikult lõpp eh, kasutajate nimel oleks vaja administratiiv- ja bürokraatlikku koormat vähendada loomulikult tuleb arvestada ka operatiivseid muudatusi, suuremat paindlikkust. minu esimene küsimus puudutab just nimelt seda valdkonda. nimelt, et siis äh, menetlusi, mis puudutavad muudatusi, äh, oleks võimalikult lihtsad. ning teine aspekt puudutab kontrolli küsimusi, mis puudutab äh, siis fondide kasutamist ning see on loomulikult suur lisakulu. kas äh, te olete samuti mõelnud selle peale, kas kontrollimehhanisme tuleks lihtsustada ning kolmandaks, äh, nimelt siis järeldused, mis esitati Mariann Pardile. Need äh, puudutavad piirkondi, kus on näha ette, et ähm, fondide toetus neile väheneb, sest äh, piirkonnad on oma arengult jõudnud juba vastavale tasemele. kas te olete mõelnud selle peale, kuidas ähm, teha midagi selleks, et piirkonnad ei jääks järsult fondide toetusest ilma? suur tänu teile. ja nüüd kuue nimel saab sõna äh, härra Heli äh, Oru. Euh, suur tänu teile, proua esinaine, härra volinik, kallid kolleegid, sooviksin pöörata teie tähelepanu Euroopa Liidu ultraperifeersetele piirkondadele. selliseid piirkondi on seitse. Kanaari saared, Assuuri saared, Madeira, Guadalupe, Guayana, Martinique ja Reunioni saar. sel, neis piirkondades elab neli miljonit inimest ning nad äh, asuvad kahekümne viiel saarel kõikides ookeanides. nüüd äh, asja muudavad spetsiifiliseks suured kaugused, saare, saarte eripärad, energiasõltuvus, fossiiltuvus fossiilkütustest, see tähendab seda, et tegu on väga habraste sotsiaalmajanduslike piirkondadega. ja neid peaks eraldi toetama, kakssada, artikli kakssada üheksakümmend üheksa alusel Amsterdami lepingust kuid hiljutised initsiatiivid jätavad kõrvale ultraperifeersete piirkondade arengu. eriti pean ma siin silmas partner, majanduspartnerluslepingud, mis kirjutati jälle Euroopa Liidu ja AKV riikide poolt ning äh, see puudutas eriti Kariibi mere liike, riike ning eh, Kariibi mere riigid kirjutasid neile alla, kuid eh, Aafrika ja Vaikse ookeani riigid eh, kirjutasid neile alla möödunud nädalal. ma arvan, et härra esimees, et on, oleks hea, kui selline protsess ei tohiks toimuda ilma ultraperifeersete piirkondade osaluse ja nõusolekuta, kui nad kuuluvad sellesse geograafilisse piirkonda kas te võiksite arutada seda asja proua kaubandusvolinikuga ja rõhutaksite, kui oluline, olu-, kui oluline on äh, nende piirkondade kaasamine sellistesse läbirääkimistesse ning samuti tahaksin rääkida sellest, et meie maksusüsteemid on väga erinevad ning väga erinevad on need maksud, mida rakendatakse imporditud kaupadele, mis äh, on Äh, ometi väga olulised regioonide arengule. kas te teeksite midagi selleks, et kaitsta äh, ultraperifeerseid piirkondi erinevate äh, kaitseks nende kahjude eest, mida võib ka, võivad nad kanda, sellepärast et et nende maksusüsteemid erinev, on erinevad teistest piirkonna riikidest. samuti tahaksin rääkida äh, Eh, võimalikust energiaautonoomiast, mis, milleni peaks jõutama kahekümne viie aasta pärast, selles osas on juba algatatud initsiatiive ning eh, need on näidanud, et meie esimesed eesmärgid on saavutatavad. ma esitan teile küsimusele, et eh, kas te arvate, et on võimalik Euroopa Liidu saari ja ultraperifeerseid piirkondi vähendada nende energiasõltuvust ning lõpetuseks ma äh, sooviksin äh, võtta juht, äh, võtta eeskujuks Rootsi eesistujariigi, kes soovib võimalikult kasutada merede ja ookeanide, alustada merede ja ookeanide jätkusuutlikult kasutamist ja et selles osas oleks esirinnas Euroopa Liit. kas te kavatsete teha samuti tööd selles valdkonnas? tänud teile! suur tänu teile! järgmisena saab sõna Jevgeni meil John Bafton uh,. Thank you um,. Welcome. Uh, suur tänu, tere tulemast, härra volinik. paar lühikest märkust. kui raha antakse üle liikmesriikidele, käib sellega kaasas kohutav kogus bürokraatiat. teatud puhkudel on asi täiesti võimatu projektid äh, on ju erineval arengutasemel ning, ning kriteeriumid, mis nende puhul kehtivad, on vägagi piiravad, arvesse võttes, et tegelikult on see ju liikmesriikide poolt antud raha, peaks käituma natukene mõistlikumalt. praeguse kriisi ajal on raha vähe ning ning eh, seetõttu ma kardan, et paljude pro-, projektide puhul tekib probleeme, kui raha nendeni ei jõua. paljud projektid aga on ka täiesti mõttetud. liikmesriikidel aga tekib seetõttu probleeme ning ma arvan, et need kriteeriumid tuleks üle vaadata, lihtsustamaks liikmesriikide olukorda. ma näen küll ette, et viimase, järgmise viiekümne aasta jooksul tekib liikmesriikidele palju probleeme suur tänu. härra Stojanov järgmisena. Uh, ja siis vastab härra volinik. ning meil on juba pikk kõnelejate nimekiri olemas ning kes veel sõna soovib, tõmmake, äh, tõstke käsi nobody for the independent to speak. So if that's the situation. kui sõltumatute nimel keegi sõna ei soovi, siis härra Sametski, palun vastake. suur tänu. kõigepealt sooviksin ma tänada kõiki, kes mind toetasid, sooviksin tänada teid teie heade soovide eest minu uuel ametikohal. nüüd konkreetsed küsimused. ma üritan neid kuidagi grupeerida, sest äh, iga küsimuse eraldi, eraldi vastamiseks on aega liiga vähe. palju küsimusi puudutasid kriise ning äh, ühtekuuluspoliitika rolli lühemas ja pikemas perspektiivis? ma arvan, et praeguses enneolematus suurusega kriisis ei olnud meil eriti palju võimalusi. me pidime kasutama ühtekuuluvuspoliitikat instrumendina reageerimaks kriisile sest ilma selleta oleks majanduslikud tagajärjed öö, äh, olnud veelgi hullemad. eelmisel ja praegusel aastal on komisjon koos liikmesriikidega sisse tuunud, toonud muutusi regulatsiooni, et liikmesriigid saaksid kiiremini ja tõhusamalt ühtekuuluvuspoliitikat koha peal rakendada seetõttu tuldi välja nende kahe lihtsustuspaketiga. üks nendest on juba jõustunud. loodetavasti see hakkab ka tööle. tulemused ei ole veel praegu eriti nähtavad, sest äh, nähtavaks muutuvad tulemused siis, kui projektid on juba äh, valmis, avalikkus saab neid nautida. aga regulatiivsed muutused on juba sisse toodud teise paketi üle käisid suured vaidlused. ei saa just öelda, et liikmesriigid üksmeelselt nende ettepanekute poolt olid. aga ikkagi see ettepanek üritab lahendada teatud pro-, probleeme, mis meil näiteks järgmise paari aasta jooksul võivad tekkida. teisalt me teame, et kriis on arvatavasti jõudnud oma kõrgpunkti ning käesoleva aasta teisel poolel ning kahe tuhande kümnendal aastal hakkab äh, majandus taastuma. niisiis, me ei saa kogu aeg mõtta, äh, mõelda äh, lühemas perspektiivis, me peame vaatama kaugemale seetõttu ma arvan, et me peame arutama ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle, me peame kaitsma ka seda, sest ma arvan, et see on üks Euroopa Liidu suur saavutus ning Euroopa integratsiooni üks alussammastest ongi ühtekuuluvuspoliitika. see on seotud Euroopa peamiste väärtust, väärtustega nagu solidaarsus. küsimus on aga selles, kuidas seda kujundada antud juhul ei saa ma täiesti toetada härra Alfonsiid, mis puudutab neid instrumente. ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleks kasutada meie majanduste kaasajastamiseks meie liikmesriikides ja regioonides sest konkurentsisurve teistelt maailmakeskustelt läbi modernse tehnoloogia ja innovaatilisuse suureneb, see ei puuduta ainult USA-d, vaid ka teisi piirkondi. ning seetõttu peame me üles ehitama kaitsemehhanismi äh, teiste maailma majanduse suurvõimude konkurentsi vastu, seetõttu ma arvan, et solidaarsus peaks selle veelgi lissaboniseerituma poliitikaga ikkagi eda-, ka koos käima Lissaboni strateegia eesmärke tuleks ju ikkagi edasigi eh, järgida, kuigi see protsess lõpeb kahe tuhande kümnendal aastal. peaksime me leidma mingi uue faasi selles poliitikas ning uus Lissaboni strateegia faas tuleks kaasata ühtekuuluvuspoliitikasse. sest see aitab vastu astuda konkurentsisurvele ülejäänud maailmast siin oli veel paar spetsiifilisemat küsimust territoriaalse ühtekuuluvuse kohta, miks ei ole selle kohta selget definitsiooni paika pandud. ma arvan, et rohelis-, jah, rohelises raamatus ei olnud definitsiooni, me soovisime, et meie kaastöötajad tuleksid välja oma ettepanekutega, aga ettepanekud varieerusid väga la-, ulatuslikult, me peaksime lähen-, lähenema pragmaatilisemalt. selle asemel, et paika panna mingi elegantne selge definitsioon, peaksime me kasutama neid elemente, mida me juba teame. mis on, millega me kõik nõustume, ehk siis ressursside ja prioriteetide kontsentreerimine, rohkem ressursside ressursside eraldamist äh, regioonide ühendusele rohkem regioonidevahelist koostööd. astumaks vastu territoriaalsetele väljakutsetele arutelu aga peaks jätkuma ka tulevikus. ma selgitan veel kord, see uus dokument, millest ma rääkisin, saab olema selliseks sünteesiks, mis, kuhu on kogutud seni tehtu äh, ning mis saab olema siis komisjoni edasise tegevuse aluseks äh, koos ka parlamendiga. ma usun tõesti, et et see saab olema olu-, äh, oluliseks dokumendiks ka tulevikus. millised piirkonnad siis olid kõige, kannatasid kõige rohkem ning kas me saame neid äh, kuidagi spetsiifiliselt aidata looduskatastroofide puhul? selle jaoks jah, kasutatakse solidaarsusfondi üsna sageli, Abruzzo puhul maavärina järel näiteks kasutati solidaarsusfondi. ning sellistel juhtudel kasutatakse seda fondi ka tulevikus mis puudutab siis kriiside territoriaalset mõju, siis siin on, selles kohas on meie teadmised üsna piiratud. vaatamata Eurostatile ja teistele üksustele on meil endiselt tarvis parandada metodoloogiat regionaalarengu Äh, jälgimise puhul on paika vaja panna selged mõõdikud. ning see peab olema ka osaks äh, uue pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat kehtiva ühtekuuluvuspoliitika ülesehitamisel. me peame vaatama ka eks posti, eks ante hinnanguid ning ka metodoloogiat nende puhul. siis kaks küsimust, mis üks puudutas auditit ja kontrolli ning teine bürokraatiat siin ma võin välja tuua selle dilemma. loomulikult on vaja vähendada bürokraatiat. meil on vaja lihtsustada reegleid, protseduure ning mida vähegi on võimalik lihtsustada, tuleb ka lihtsustada. teisalt meie vigade määr kulude puhul on endiselt liiga kõrge. seega me peaksime leidma tasakaalu liigse bürokraatia eemaldamise ning selle vahel, et et meie lihtsustamisest ei tekiks äh, negatiivseid mõjusid maksete puhul, maksete ebareeglipärasuse ja vigade puhul. seega tasakaal bürokraatia vähendamise ja õige raha kasutamise vahel. nüüd üleminekumeetmed piirkondade puhul, mis ei ole enam abikõlbulikud. tuleb tõesti tunnistada, et äh, tuleb sisse tuua muudatusi selles küsimuses, aga ning, ning äh, erinevates dokumentides on juba välja toodud selline järk-järguline mehhanism. ning tuleks paika panna mingi alaline, selge, kõiki regioone puudutav instrument ning viis aastat pärast laienemist võib näha, et meil on tekkinudki ühtne grupp, ei ole mingisugust kahekiirus, kiiruselist Euroopat, nii ka, niisiis reeglid peaks kehtima kõikide kohta. äärepoolseimad piirkonnad, nüüd ühtekuuluvuspoliitika ilmselgelt toetab neid piirkondi, see ei tulene ainult aluslepingutest, vaid ka asjaolust, et ühtekuuluvuspoliitika peaks aitama nende piirkondade eripärasid ära kasutada. mõningad eripärad loomulikult muudu, muudavad sealsete inimeste elu raskemaks, näiteks see, et nad on väga kaugel. aga sageli on seal mingisuguseid eripärasid, nagu näiteks loodusressursid, turismivõimalused, seetõttu tuleks toetada ja ära kasutada neid eripärasid et äh, kasu saaks terve nende väikeste piirkondade majandus ning ka ülejäänud Euroopa. kas oli veel mõni küsimus? ah, kliimamuutus. härra Alfonsi. ma arvan, et kliimamuutus peaks olema meie üks olulisemaid tuleviku prioriteete. me saame sellele prioriteedile loomulikult keskenduda kõik, kui kõik osapooled sellega nõustuvad ma arvan, et nii mõneski mõttes seda juba tehakse. meil on mitmeid projekte ja programme selles valdkonnas. ning nendes valikukriteeriumites on sisse pandud ka filtrid, mis tooksid välja projektid mis tege-, mis aitavad vähendada kliimamuutuse negatiivseid mõjusid. või neil on mingisugused kõrvalmõjud, mis on keskkonnale kasulikud. seega seda, selle valdkonnaga me juba tegeleme ning see on meie üheks peamiseks prioriteediks ka tulevikus. veel üks asi, audit ja, ja küsimus auditi protseduuride kohta, siin on par-, ruumi paranemiseks näiteks äh, kontrollikoda rakendab erinevat äh, hinnangu andmise metodoloogiat võrreldes komisjoni teenistustega. seega me peaksime oma metodoloogia harmoneerima. kui me räägime kulude õige, äh, äh, kulude kontrollimisest siis küsimus proua Krellilt, mis puudutas Euroopa Parlamendi osalust äh, töö, tulevase ühtekuuluvuspoliitika väljatöötamisel. loomulikult oleme me valmis teile ette kandma arutelude tulemustest liikmesriikidega, oleme valmis teile esitama dokumente stimuleerimaks arutelusid ning ma arvan, et me kindlasti oleme ära, valmis ära kuulama ka teie arvamused ning hindame väga teie panust. Uh, suur aitäh lugupeetud volinik, nüüd on meil kümme sõnasoovijat, kui me tahame õigel ajal lõpetada, siis on äh, igal äh, sõnavõtjal maksimaalselt äh, kolm minutit aega, aga kui te kasutaksite ära ainult kaks minutit, võimaldatakse meil veel sõnavõtjaid kuulda. esimene kõneleja, palun. suur aitäh, lugupeetud volinik, ma pean ütlema, et äh, mulle avaldab muljet äh, teie CV ja ka teie sõnavõtt. Äh, me teame, et selle aasta lõpus olete teie komisjonis, sõltumata sellelt, kui pikk teie mandaat olema saab Te tulete Brüsselisse väga keerulisel ajal, mitte ainult teile endile, vaid ka Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale ja nagu te ütlesite, on kolm põhilist probleemi, majanduskriis, territoriaalse ühtekuuluvusalane arutelu ning milline peaks olema uue ühtekuuluvuspoliitika suund ning kolmandaks hiljuti on meediasse tulnud äh, informatsiooni, kus öeldakse, et muudetakse kriteeriume, millega äh, mõõdetakse majandus- ja sotsiaalfonde, mis tähendab seda, et muudetakse äh, seitsmekümne viie protsendi SKT põhimõtet. minu küsimused on järgmised. milline on teie filosoofia? milline on teie nägemus uue äh, territoriaalse ühtekuuluvuse raames ja ühtekuuluvuspoliitika raames üldisemalt, teiseks härra Sametški, milline on teie seisukoht äh, sellega seoses, mis puudutab äh, fondide eraldamise kriteeriumide muutmist pärast aastat kaks tuhat kolmteist? tegemist saab olema äh, suure tüliõunaga kindlasti ja parlament peab äh, oma rolli samuti mängima. Äh, meil peab olema aega seda küsimust teiega arutada ja peab olema piisavalt aega selleks, et ühtekuuluvuspoliitika välja töötada, mis oleks rahulduspakkuv kõikidele kahekümne seitsmele liikmesriigile. suur aitäh! Lähen edasi fraktsioonide küsimuste juurde, teine sõnavõtja on härra Sarjuš Volski, kas te soovite praegu sõna võtta? jah, suur aitäh, proua esimees. kolm küsimust, kõigepealt see, mis puudutab äh, seda, mida äh, proua Kreel ka ütles, äh, ma vaatasin teie elulukirjeldust ning teie olete kuue aasta jooksul töötanud Keskpangas ning üle kahekümne aasta olete te teinud tööd akadeemikuna Äh, ühtekuuluvuspoliitika vallas ja ka praktikuna. Äh, ja kümme aastat abikoordinaatorina riiklikul tasandil minu küsimus on, äh, milliseid õppetunde olete te saanud Äh, olles nii-öelda laua teisel pool abisaajana ning mil-, millised on need õppetunnid, mille te toote kaasa siis äh, nüüd abiandja rolli? Äh, järgmine küsimus on seotud bürokraatiaga. Ähm, mina leian, et tavaliselt seostatakse bürokraatiat komisjoniga, aga mulle tundub, et palju bürokraatiat on ka vastuvõtjate, kasusaajate poolel liikmesriikides kas te võiksite äh, teha kõik selleks, et liikmesriigid ei kurdaks enam Brüsseli bürokraatia üle, vaid lisaks sellele äh, eemaldaksid ja vähendaksid ka enda poolt tekitatavat bürokraatiat ja minu viimane küsimus. ma näen, et te olete üks neist, kes tahavad, et ühtekuuluvuspoliitika äh, oleks suunatud erinevatele eesmärkidele, eh, mis erinevad siis sellest, eh, millest rääkisid ühtekuuluvuspoliitika loojad. Te rääkisite eh, lissaboniseerumisest. ma liiandan küll siin veidi, aga minu küsimus on selline, kas te tõesti mm, kardate lahjendada klassikalist ühtekuuluvuspoliitikat? kas te tahate sinna lisada Lissaboni strateegia, äh, kriisihalduse ning äh, kliima, kas te tõesti riskite siin äh, esialgse ühtekuuluvuspoliitika lahjendamisega ja lahknete seega ka aluslepingute vaimsusest? suur aitäh, härra Trimapolos ja palun äh, tehke lühidalt. Πρόσφατα είχαμε μεγάλες... Tänan. Mõnda aega tagasi... Jah, ma räägin kreeka keeles. Hiljuti tabasid Kreekat tohutud metsatulekahjud. Tuhanded hektarid metsa hävisid tulekahjus meie meelest on selge, et Kreeka valitsus on vastutav metsapoliit-, metsanduspoliitika ja samuti ka metsahoolduse puudujäägid eh, on eh, vastutavad tulekahjude tekkimise pärast. meil on eh, samuti väga palju lahtiseid prügimägesid, selles osas on ka kohtuprotsesse algatatud üsnagi palju ja ka sealt võivad alguse saada tulekahjud samuti ei kaardistata metsi adekvaatselt, mis on ometi hädavajalik selleks, et äh, olla, omada äh, vahendeid metsade hooldamiseks ja hoidmiseks. kahe tuhande seitsmendal aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, kus, milles paluti et eh, need eh, piirkonnad, mis on põlenud, ei, eh, et neid ei müüdaks mm, kinnisvarafirmadele spekuleerimiseks ja ehitamiseks. kas oleks võimalik sellist protsessi kontrollida, kas äh, oleks võimalik ähm, paluda, et need fondid, toetusrahad võetakse tagasi, kui äh, tingimusi ei täideta. Kreekasse saadeti delegatsioon, et uurida, kuidas olukord seal kohapeal on ning äh, Ühtsusfondi äh, perioodil kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on ette näinud viis miljardit kaheksasada miljonit eurot võitlemaks looduskatastroofide tagajärgede vastu. kas äh, te äh, teate, kuidas äh, on neid fondi praeguseni kasutatud ning ma sooviksin teada, kas te olete rahul liikmesriikide valitsuste vahelise koostöö koordineerimisega, et tulekahjusid ära hoida ja tulekahjude vastu võidelda ning kuidas tsiviilkaitset paremini tööle panna. ning äh, kas, kuidas Euroopa äh, Komisjon saaks ennetusega paremini tegeleda, kuidas äh, oleks võimalik kuidas oleks võimalik parandada oma metsanduspoliitikat, et metsade kaitse oleks tõhusam. kas, eh, millised on teie arvates seosed kliimamuutuste ja metsatulekahjude vahel? tänan ja nüüd saab sõna veel proua Bria ja siis saab sõna härra volinik. kõigepealt palju õnne teile, härra volinik, teie valimistesse valimistesse eest. ma tunnen suurt huvi nende meetmete vahel, mida te kohe soovite rakendada, ma olen teadlik ka nendest meetmetest, mis võeti kasutusele Euroopa Komisjoni poolt, e, selleks, et regioonid paremini saaks vastu astuda e, majanduskriisile. E, kahtlemata on need tegu erakorraliste meetle-, meetmetega ja tegu on ka ajutiste meetmetega. Euroopa ja maja, maailma majandusolukord peaks meid äh, üles kutsuma tõhustama oma eh, regionaalpoliitikat, tegu on majanduse eh, arengu jaoks väga olulise aspektida, selles peab osalema, peavad osalema kõik liikmesriigid, see peab olema eeskujuks sellele, kuidas igapäevaselt kriisiga, majanduskriisiga võidelda. sellega seoses on oluline mm, tõestada, näidata üles oma solidaarsust Euroopa piirkondade vastu. Euroopa peab tugevdama oma eh, ühtsuspoliitikat, samas peame muutuma konkurentsivõimelisemaks maailma tasandil selleks, et tugevdada oma tööstust, majandust ja teadusuuringuid. millised on need Euroopa Komisjoni poolt ettenähtavad meetmed, võttes arvesse viimase arenguid, millised on komisjoni eh, kavatsetud, kavatsetud eh, sammud? ja palun, et vastused oleks võimalikult lühikad. Thank you. Well, as to uh, aitäh, mis puudutab territoriaalse ühtekuuluvuse definitsiooni taaskord siis nagu ma ütlesin, siis äh, äh, seda on väga keeruline anda. minu tõlgendus on selline, et me peaksime kasutama seda kontseptsiooni selleks, et äh, eemaldada tõkked mis tulenevad ähm, geograafiliselt ja territoriaalsetest piirangutest, mis on asukohapõhised äh, teatud regioonides. Äh, need ei puuduta ilmtingimata terveid äh, regioone või terveid liikmesriike, aga samas on tegemist piirangutega, mis tulenevad äh, territoriaalsest äh, ja geograafilisest olukorrast teatud piirkonnas ning ühtekuuluvuspoliitika raames me peaksime nendega tegelema selleks, et kaotada ära need ja hoida ära need tulemused, mis sellest kõigest võivad tuleneda. tegemist ei ole definitsiooniga äh, see on lihtsalt see, mis mulle mõttesse tuleb, kui te mult küsite, mida ma sellest kõigest arvan. ja nagu ma ütlesin, siis äh, selle asemel, et äh, seda kõike väga elegantselt püüda teha, peame me hoopis äh, pragmaatiliselt tegutsema ja seda nii, et see territoriaalse ühtekuuluvuse kontseptsioon oleks kaasatud meie tulevastesse tegemistesse. nüüd järgmine küsimus ma arvan, et me peame meeles pidama, et äh, ressursse on alati vähe, mida me kasutada saame ja see tähendab seda, et me peame alati panema paika teatud künnised, teatud piirid, äh, kas see on seitsekümmend viis, kaheksakümmend, äh, kuuskümmend, seitsekümmend koma viis, kõik sõltub paljudest asjadest äh, teadusuuringutest, poliitilistest kokkulepetest ning loomulikult uus komisjon peab äh, otsustama seda, kui konkreetselt selliseid põhimõtteid äh, tuleks välja töötada äh, uues finantsperspektiivis pärast aastat kaks tuhat kolmteist. härra Saalius Volski, suur aitäh, et te kommenteerisite mu CV-d Äh, millised õppetunnid oleme saanud äh, abisaaja rollis? ma arvan, et on kaks suuremat õppetundi. kõigepealt äh, jah, tõesti, kogu see masinavärk on liiga keerukas ja seda oleks vaja lihtsustada. ma ei räägi mitte ainult sellest lihtsustamisest, mis on seotud praeguse kriisiga. ma usun, et me võiksime mõelda kogu selle masinavärgi äh, kui sellise peale, äh, mis ei tohiks olla nii keeruline nagu Šveitsi kell. Äh, ta peaks olema lihtsam, aga toimima kiiremini ja andma kiiremini tulemusi. ja see on just ülesanne, millega peab uus komisjon järgmise kolme aasta jooksul tegelema mis puudutab bürokraatiat äh, ja seda, kas liikmesriigid ka seda toodavad, jah, mingil määral kindlasti ähm, ma võin liikmesriikidele öelda, et nad seda teha ei tohiks. me võime ainult sellesuunalisi soovitusi anda, öeldes, et äh, selliseid menetlusi pole vaja ja palun ärge tehke nii ja kõige olulisem küsimus äh, ühtekuuluvusfilosoofia vallas äh, Äh, mis on seotud äh, ka proua Briardi poolt äh, küsituga. Te küsisite, kas me ei peaks uuesti üle mõtlema neid menetlusi, üle vaatama neid menetlusi ja ma arvan, et need praegused muudatused, mille me oleme sisse viinud, ei peaks olema igavesed, me võime tulla välja uute lihtsustustega ning filosoofia ülevaatamine on midagi, mille üle võib-olla me mõtlema peaksime, see on väga oluline. ma arvan, et äh, ma ei liigu eemale esialgsest filosoofiast, ma arvan, et äh, äh, alates Rooma lepingutest on olukord muutunud ning suurte ebavõrdsuste kaotamine ei tähenda ainult sildade ja teede ehitamist. jah, loomulikult tuleb põhivajadusi rahuldada ja mitte keegi ei sea seda küsimuse alla, eriti just uued liikmesriigid. Äh, on teatud vajadusi, mida tuleb täita, mis on seotud põhiinfrastruktuuriga ja nendega tuleb tegeleda, aga tõesti, kui Euroopa Liit Äh, nii äh, Lääne-Euroopa, Põhja-Euroopa, Lõuna-Euroopa kui uued liikmesriigid äh, tahavad ähm, kogu maailmaga võistelda, Brasiiliaga, Hiinaga, Indiaga ja teiste selliste riikidega võistelda, konkureerida, siis me peame ajakohastama ühtekuuluvuspoliitika ja me peame mõtlema sellele, kuidas oma regioone niimoodi arendada, et me muutuksime äh, konkurentsivõimelisemaks. jah, põhiinfrastruktuur on kõige põhilisem, aga me oleme nüüd viiskümmend aastat edasi liikunud äh, ja me peame mõtlema rohkem konkurentsile, konkurentsivõimele äh, kui instrumendile, mida tuleks kaasata ühtekuuluvuspoliitikasse selleks, et saavutada suuremat ühtekuuluvust. mis puudutab Kreeka olukorra kohta käivat küsimust, siis ma arvan, et siin me peaksime eristama kahte olukorda, kõigepealt äh, erakorraline olukord ja on teatud instrumente, mis äh, aitavad äh, leevendada nende metsatulekahjude väga traagilisi tagajärgi. aga see on hoopis eraldi teema. Teie küsimus on hoopiski selles, kas me saame küsida tagasi raha Kreeka tõhususe alusel või selle alusel, kui tõhusalt Kreekas äh, toimiti. Äh, ma arvan, et kui teatud liikmesriigis äh, poliitikat piisavalt tõhusalt ellu ei rakendata, siis me saame väljendada lihtsalt oma pahameelt selle üle. ma võin seda teha Ähm, ma arvan, et ühtekuuluvuspoliitika võib aidata tulevikus selliseid katastroofe vältida, aga kui seda teinud ei ole praeguni, siis me peame sellega kõik koos tegelema. aga see vastutus tegelikult ei lange ainult komisjonile ja seetõttu ma kutsun alles teie ametivõime mõtlema struktuuride peale, äh, mis neil on, ja mõtlema selle peale, kuidas äh, selliseid teenuseid äh, kohalikud omavalitsused äh, ja äh, valitsusasutused äh, pakuvad. suur aitäh! ma tahaksin veel kord korrata, kallid kolleegid, et palun teeme natuke lühemalt. Markus Piiper, palun. jaa, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. suur tänu, esinaine, eh, härra volinik, ma samuti ühinen eelkõnelejate heade soovidega järgmisteks kuudeks ja aastateks teie uues töö juures. mis puudutab territoriaalset üldsusest, meid on siin seitsesada kolmkümmend saadikut, ma tahaks teada, kas mõnigi meist oskaks täpselt seletada, mida see endast tegelikult kujutab. me soovime, et regionaalpoliitika äh, oleks nähtav piirkondades, et oleks ähm, euro, selliseid projekte, mis annaks Euroopa projektile lisandväärtuse meie piirkondades. me peame seda ideed kuidagi konkretiseerima, peame selgemalt välja ütlema, millised on meie, millised on meie prioriteedid, me peame äh, sellele poliitikale sügavama sisu andma ning äh, tegema äh, projekte selliselt, et neid koha peal oleks võimalik mõista. see oleks minupoolne sissejuhatus. ning nüüd pisut konkreetsemalt. Te ütlesite, et väga paljud toetustest äh, ei jõua õigesse sinkpu, sihtpunkti, et äh, korruptsioon on väga palju. kas te kavatsete menetlusi lihtsustada selleks, et äh, toetusi saada? Äh, väidetavalt need piirkonnad, kus bürokraatiat on rohkem, kuritarvitatakse ka fondide toetusi rohkem ja e, teie arvamused võib-olla võiks e, toetust osutada ka ilma kaasfinantseerimiseta, on tegelikult vastuolus Euroopa Liidu regionaalpoliitikaga. võib-olla tuleks vahendeid ja projekte muuta ja mis puudutab nüüd pikka perspektiivi, siis mulle meeldis see, mida te ütlesite meie põhiprioriteetide kohta, meil on vaja suuremat efektiivsust me peame selgitama, mida tähendab äh, territoriaalne ühtsus, eelarve kasutamist peame parandama. Need kõik on väga head kavatsused, kuid äh, samas tuleb neile anda sügavam sisu. ja mis puudutab sisu küsimusi, siis äh, mind teevad murelikuks näiteks roheliste ettepanekud, mis, kes soovivad minna tõesti liiale kliimamuutuste küsimustega. loomulikult kliimamuutuste äh, küsimus on väga oluline, kuid samas äh, oleks vaja toetada mitte neid piirkondi, kus äh, kõige rohkem majandus tegev, kõige aktiivsem majandustegevus toimub, vaid tuleb toetada ka neid piirkondi, kus majandustegevus ei ole väga aktiivne. majandusareng peab olema meie prioriteet, ärgem mutkema asju segasemaks. kahtlemata kliimamuutus on väga oluline, seda tuleb võtta ehm, eh, samuti väga tõsiselt, kuid ärgem, eh, ärgem ajagem segamini regionaalpoliitikat ja kliimakaitset. lühike küsimus, kas nõukogu, et nõukogu blokeerib praegu uuendusi üht, solidaarsusfondi rakendamisel millest on kahju, sest need uuendused aitaksid Solidaarsusfondi paremini kasutada, mida te teeks, teete nõukogu veenmiseks uh,? Mr Goodmanis, please. härra Goodmanis. Sorry, very, very short, Doris. kolm äh, äh, lühidat küsimust, esimene puudutab äh, lähimuspõhimõtet kriisi ajal meie piirkonnad soovivad järjest rohkem Euroopa-poolset, mitte riiklikku toetust kriisi tõttu. küsimus on järgmine. kuidas te äh, annate seda abi, kas äh, on seda võimalik otse anda? teine küsimus puudutab äh, meetmete kattumist, on erinevaid fonde, Regionaalarengu Fond, Solidaarsusfond, Üleilmastumise Fond ja paljud teised fondid. probleem on siin selles, et mõned on ad hoc äh, fondid kriisi äh, lahendamiseks. ning äh, kuidas ko-, volinik kavatseb äh, seda probleemi tulevikus lahendada. kolmandaks, lihtsustamiseks on tarvis ka üle vaadata, kui tõhusalt on raha kasutatud äh, regioonides. sest äh, viimane info näitab, et rahastamise tõhusus ei ole just kõige parem kuuskümmend või kuuskümmend viis protsenti äh, on tõhusus ning see ei ole veel päris selge. Sheira. Senhor Comissário, permita-me que, antes de mais, o cumprimento e desejo as maiores felicidades no exercício. Suur tänu. me soovime teile õnne ja kõike head teie äh, töö ja tegemiste läbiviimisel. minu küsimus on seotud ultraperifeersete piirkondadega ma tunnen seda küsimust väga hästi, sest ma olen pärit Madeiralt. kuigi ma arvan, et äh, see, äh, mida ma ütlen, kehtib ka näiteks Kanaari saarte kohta Hispaanias. Äh, ning mida ma tahtsin öelda, need piirkonnad, eriti Madeira, on viimastel aastatel kiiresti arenenud. kui Portugal astus Euroopa Liitu, siis Madeira oli nende Iraagi elanike sissetulek nelikümmend protsenti Euroopa keskmisest. praegu on see palju suuremaks kasvanud ning väga suur osa neist fondidest kasutati Madeiral väga efektiivselt ja hästi ära. ning skp statistika näitab, et need toetust saanud piirkondade skp on viimastel aastatel langenud viimane kord me saime kakssada kaheksakümmend miljonit eurot vähem kui varem. see võib kaasa viia aga tagasilanguse. Ri-, piirkond, mis sai jalad alla tänu Euroopa toetustele, võib eh, majanduslangusesse sattuda, kui eh, järsult toetused ära võetakse. leiame, et ultraperifeersed piirkonnad, mille eh, eripära on välja toodud ka mm, Äh, Amsterdami lepingus. meil on pidevad probleemid ja see tähendab seda, et meie toetused peaks samuti olema alalised. sooviksin teada teie arvamust selle kohta ning tahaksin teada, kas komisjon oleks valmis esitama omapoolse raporti mõjuhinnangu kohta eh, esimese eh, sihtala kohta. see on väga oluline selleks, eh, et hakata läbi rääkima eh, ultraperifeersete piirkonna eh, finantseerimise kohta. suur tänu, proua eesistuja, palju õnne teile, härra volinik. ma olen veendunud selles, et eh, kuigi te Eh, ma loodan, et te olete ametis ka järgmise komisjoni ameti ajal, sest tegu on tõesti väga olulise küsimusega. regionaalsed küsimused on väga tähtsad meie jaoks ning küsimus on selles, kuidas, kas majanduskriis võib päästa Euroopa ühtsuspoliitika eh, ja kas majanduskriise on võimeline ühtsuspoliitikat eh, veepinnal hoidma ning selle peale selle leian, et praeguse komisjoni ametiaja lõpuni tuleb teha kõik selleks, et avaldada survet selleks, et eh, seni eraldatud toetus võimalikult efektiivselt ära kaotada. tuleb näiteks aidata uute tehnoloogiate kasutusele võtmist, eh, toetatakse innovatsiooni ning eh, ühtsuspoliitika peaks aitama ka uusi töökohti luua mis oleks konkurentsivõimelised näiteks Hiina, Ameerika Ühendriikide või Brasiiliaga. ühtsuspoliitika peab toetama ka meie keskkonnapoliitikat, ma olen sellega nõus. kuid kui me soovime ühtsuspoliitikat, on meil vaja tohutu suurt eelarvet ja samuti on meil vajalik kasutada efektiivselt ära kõiki olemasolevaid fonde. ilma selleta äh, ei ole meil võimalik loota isegi moraalsele toetusele, kui me eh, eelarvega tegeleme. mida te kavatsete teha selleks, et mobiliseerida Euroopa riikide valitsusi, sest näiteks Poola praegusel hetkel need eh, esmased eh, eesmärgid, mis oleks siis sillad, maanteed ja infrastruktuurid, ei kasuta, hoolimata neist eesmärkidest, ei kasutata ära kõiki olemasolevaid äh, toetusi, kuidas toetuste kasutamist paremini tõhustada? proua Mari. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, aivan ensi... suur tänu. härra volinik, kõigepealt sooviksin ma teid õnnitleda ning soovida teile teie töös kõike parimat minu küsimust on ühel või teisel moel juba esitatud. ehk siis tuleb pöörata tähelepanu piirkondadele, mis kannatavad pidevalt demograafilistel, geograafilistel või muudel põhjustel. ning oluline küsimus äh, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on, kuidas neid äh, Äh, alalisi negatiivseid eripärasid arvesse võetakse. me peame need probleemid pärast kahe tuhande kolmendat aastat, kolmeteistkümnendat aastat ka lahendama. milline on, härra volinik, teie arvamus? teine küsimus on seotud Läänemere strateegiaga. see on üks Rootsi eesistumise aja prioriteete ning kuidas ühtekuuluvuspoliitikat ühendada Läänemere strateegiaga? kuidas teie, härra volinik, seda teeksite? suur tänu, sellega on küsimused ammendunud ning järgmisena teeb lühikese avalduse regioonide komitee president Luc van den Brandt. Eh, mevrouw de voorzitter, eh, commissaris, eh, dames en heren van het Europees Parlement op de eerste plaats. suur aitäh lugupeetud volinik, esinaine, parlamendisaadikud, kõigepealt ma tahaksin teid kõiki õnnitleda teie ametisse valimise puhul. ja eriti sellepärast, et te olete otsustanud Regionaalarengu Komisjoni liikmeks äh, saada. mul on väga hea meel selle üle, et väga palju inimesi on pühendunud sellele komisjonile. ma olen täiesti veendunud, et teie komisjon äh, peab äh, tegelema äh, majanduslike, sotsiaalsete ja ka territoriaalsete väljakutsetega ning äh, tegelema äh, sellega, et töötada välja definitsioon. aga ma arvan, et definitsioon ei ole kõige olulisemas ja olulisem on asju praktikas rakendada. me räägime siin integratsioonipoliitikast ja sellest, kas me liigume ühtekuuluvuspoliitika esialgsest filosoofiast eemale või mitte. ma arvan, et maailm muutub pidevalt ja mina, lugupeetud äh, esinaine, tahaksin tänada teid kogu südamest regioonide komitee nimel, tahaksin tänada teid teie suurepärase tehtud töö eest volinikuametis. meil oli nii teiega kui komisjoniga üldiselt väga tihe ja hea koostöö ning ma arvan, et me oleme teinud väga häid samme äh, selleks, et luua kontakte ning kujundada regionaalpoliitika tulevikku. mul on nüüd võimalus äh, omalt poolt mõned kommentaarid öelda ma piirdun ainult sellega, et ütlen, et meie oleme loomulikult täielikult valmis teiega koostööd tegema. nagu te teate, siis äh, alati on kõige parem see, kui inimestega vahetult suhelda. see äh, kehtib ka regionaal- ja kohaliku tasandi esindajatele. ja varsti on meil hea võimalus edasi parandada olemasolevaid sidemeid Euroopa regioonide komitee ja teiste institutsioonide vahel seda siis oktoobrikuus ning ka hiljem veel, kui me tegeleme Äh, territoriaalse ühtekuuluvusega regionaalpoliitika tuleviku raames. ma arvan, et äh, territoriaalne ühtekuuluvus äh, puudutab vabadusi. Neid vabadusi, mis on asutamislepingutega juba paika pandud, lisada kodanikele veel üks vabadus, võimalus ähm, valida, kus nad elada ja töötada tahavad Euroopas, sõltumatu territoriaalsetest puudujääkidest niisiis ma arvan, et Euroopa Liidu vabaduste hulgas peab olema ka vabadus äh, valida. iga territoorium peaks äh, saama olla kindel Euroopa Liidu solidaarsusele äh, selleks, et ta saaks oma kodanikele pakkuda paremaid elu- ja töötingimusi. ja ma loodan, et lugupeetud volinik, teie jagate meie visiooni territoriaalsest ühtekuuluvusest tegemist on äh, kontseptsiooniga, lähenemisega ja mitte nii väga äh, selle ainuõige definitsiooni otsinguga tulevastel aastatel regioonide komitee tuleb välja ettepanekutega Euroopa Komisjonile, mis on seotud äh, Äh, innovatiivse mitmetasandilise instrumendi ellurakendamisega selleks, et tagada see, et kõik näeksid, et Euroopas on oluline partnerlus. me oleme valges raamat äh, tegelenud selle küsimusega ja see on praegu avatud üldkonsultatsiooniks. ma loodan, et Euroopa Komisjon äh, ning ka teie parlamentaarse komisjonina osalete aktiivselt ja Ähm, panustada omalt poolt äh, ka ning koostada kahe tuhande üheksa aasta novembri lõpuks äh, vastavasisulised dokumendid. avatud koordineerimismeetod, Barca ähm, ähm, raportis öeldu, Euroopa äh, territoriaalsus ja selle mõju seadusandlusele äh, Need on väga väärtuslikud võimalused, kuidas parandada haldusinstrumente, mis on partnerluspõhilised, põhised. ning äh, ma loodan, et Euroopa Komisjon jagab meie seisukohta, et ühenduse meetodid on midagi, mida tuleks rikastada innovatiivsete ja võib-olla ka eksperimentaalsete tavadega, mis äh, saavad kasu äh, kohalike ja piirkondlike tasandite esindajate ekspertteadmistest ja kogemustest. niisiis ähm, Euroopa poliitikate ellurakendamisel oleme me sageli otseselt kaasatud äh, ja me peame ütlema, et äh, kohaliku ja piirkondliku tasandi asutused äh, avaldavad nördimust selle üle, et nad ei ole piisavalt kaasatud poliitilistesse eesmärkidesse me ei ole ainult äh, alltöövõtjad, äh, meil on omad kogemused ja ekspertteadmised ning me saame ka omalt poolt lisandväärtust äh, anda. on vaja uusi instrumente Euroopa tasandil selleks, et hindamisi läbi viia. näiteks territoriaalne mõju tulevasele seadusandlusele. Euroopa komisjon ja regioonide komiteed peavad tegema kõik selleks, et tagada parem haldus ja ühenduse regionaalpoliitika äh, peaks looma omanditunde fenomeni äh, ja seda nii kohalikul kui piirkondlikul tasandil ja ma loodan, äh, lugupeetud volinik, et teie seda protsessi ka edendate Äh, seda lähenemist äh, toetate ning aidate välja äh, töötada tugeva koostöö regioonide komiteega, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab volinik vastata hiljuti esitatud küsimustele, palun! Well, from the discussion so far suur tänu! senistest aru, aruteludest on hästi selge, et me peame minema veel kaugemale. meil on tarvis panna paika midagi, mis sarnaneks territoriaalse ühtekuuluvuse definitsioonile. ma saan aru, miks inimesed soovivad siin selgust ning me peame siin tõsiselt järele mõtlema, kuidas selle definitsiooni küsimusega edasi minna. teiseks, olukord sajaprotsendilise kaasfinantseerimisega kui rahanduslikult regioonid ei osale, siis ei tegele nad ka hangetega. ning me peame tagama, et ühtekuuluvuspõhimõtteid austataks ka ilma kaasfinantseerimiseta. me üritame mõningaid liiga keerukaid reegleid lihtsustada ning ega siin muud praegu midagi teha ei saagi regionaalpoliitika versus kliimamuutus. selles küsimuses on erinevaid vaatenurki ning me peame need erinevad äh, grupeeringud, huvigrupid ja eesmärgid kokku tooma. nõukogu ja Solidaarsusfondi puhul kuulsin ma, et komisjon võttis vastu kaks kuud tagasi iga-aastase raporti, kus anti hinnang sellele fondile ning paluti, et kahe tuhande viienda aasta ettepanekuga edasi töötataks. see on eriti oluline, arvestades praegust seagripi juhtu eriti äärepoolsed piirkonnad nüüd. siin ma pean kordama seda, mida ma juba ennem ütlesin. ühtekuuluvuspoliitikat tuleks kasutada selleks, et, et äh, kasutada ära eri, eripärad nendes piirkondades, mis võivad olla tõesti varieeruvad äh, geograafilised, loodusressurssidel põhinevad ning äh, ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama neid ning aitama neid äh, välja tuua ning kasutada majandustegevuses. sihtala üks, selle kohta koostatakse järgmisel aastal raport, milles antakse siis äh, täpne hinnang praegusele poliitikale nüüd need vastuolud regioonide ja liikmesriikide vahel, kuidas neist üle saada. liikmesriigid peavad selle asja ära otsustama. me ei saa mingisuguseid prioriteete siin ise paika panna, seda peavad tegema liikmesriigid. nüüd erinevate fondide kattumine, sellega ma ei nõustu kui vaadata üleilmastumise või solidaarsusfondi äh, erinevaid reegleid, siis nende eesmärgid on ju erinevad. üleilmastumise fond peaks aitama mingisuguseid piirkondi, mida on negatiivselt mõjutanud üleilmastumine. näiteks, et seal on kiiresti suurenenud tööpuudus aga solidaarsusfond on selline hädaabisüsteem näiteks Abruzzo maavärina puhul. że kryzys uratował um, do, do pewnego stopnia może tak jest, ale ja myślę, że y, to nüüd ühtekuuluvusfondi, fondi tulevik. minu arvates oleks oluline mitte liialdada ja meeles pidada, et me peame oma otsustatuga ellu viima nii kriisi ajal kui kriisi järel ma võib-olla ei suuda tõesti olla kontaktis nii paljude inimestega kui minu eelkäija, aga ma üritan seda teha. nüüd see Läänemere strateegia küsimus ning selle side ühtekuuluvuspoliitikaga. minu arvates on see väga hea näide. sellest, kuidas ühtekuuluvuse ideid rakendatakse ühes spetsiifilises geograafilises piirkonnas. see on näide sellest, kuidas ilma mingi selge definitsioonitagi saab äh, ühtekuuluvuspoliitikat ajada. Läänemere strateegia on koordineeritud tegevus, mis näitab ka, et riigid saavad üheskoos tegutsega, tegutseda pikemaajaliste eesmärkide täitmise nimel. ning nad äh, üritavad koordineerida erinevaid sektoraalseid poliitikaid. see on näide sellest, kuidas erinevad valitsuse tasemed saavad ette valmistada plaane tulevasteks aastateks lõpetuseks suur tänu ka regioonide komitee presidendile. minu arvates jagame me paljusidki arvamusi. president Barrosogi vastas teile kirjalikult mitmetasemelise valitsusviisi küsimuses, esialgu ta ütles ka, et komisjon on praegu korraldamas avaliku konsultatsiooni protsessi. me kavatseme aktiivselt selles arutelus osaleda ning me veelgi intensiivistame oma tegevusi selles valdkonnas. lõpetuseks tahaksin ma tänada teid teie heade soovide eest ning selle arutelu eest see oli väga valgustav mulle. siin on palju erinevaid mõtteviise, mis ei olnud mulle endi-, enne veel tuttavad. nüüd nad seda on ja ma saan neid arvesse võtta. ma loodan teie koostöö peale. ma kavatsen ka teiega, teiega kogu aeg kontaktis olla ning teiega ka järgmistel kuudel koostööd teha, ka regioonide komiteega. ning suur tänu selle kohtumise eest. I would like to thank commissioner uh, very much for the time he had. ma tahaksin tänada härra volinikku siin viidet-, veedetud aja eest. ma tahaksin nii volinikule kui kolleegidele uh, teada anda, et nüüd koordinaatorite kohtumisel viime me läbi selle arutelu hindamise ning selle hindamise tulemus saadetakse kirjana komisjoni esimehe poolt parlamendi presidendile. Ähm, nüüdseks on äh, kohtumine lõppenud, homme kohtume kell üheksa hommikul selleks, et äh, jätkata regionaalarengu